Nad soovivad ju, et kui mõni nende kodanik võetakse vastutusele Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus, siis oleks tal paremad võimalused. nii et andkem Pakistanile see võimalus, aitäh! aitäh ka teile, sellega me lõpetame antud päevakorrapunkti ja hääletame selle üle homme pärastlõunal, homme kell kaksteist. nüüd aga läheme me järgmise päevakorrapunktini ja selleks on äh, härra Kasaki raport Kaubandus- ja majandussuhted Türgiga. ma tervitan härra volinik De Kruhti ja tänan äh, Silvia Malmströmi. ja nagu on tavaks, annan ma kõigepealt sõna härra Kasakile, meie raportöörile, kellel on neli minutit председател, уважаеми господин комисар. Suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. selle raporti koostamise põhiliseks põhjuseks oli see, et Türgi on Euroopa Liidu üks kõige tähtsamatest partneritest. vastavalt statistilistele andmetele on ta oma majanduselt seitsmeteistkümnendal kohal maailmas ja kuuendal eh, Euroopas. kaubavahetus Euroopa Liidu ja Türgi vahel saavutasid oma tipu äh, kahe tuhande kaheksandal aastal saja miljardi eurodega ja põhiline, põhilise orientatsiooni selles raportis võiks kokku võtta järgmiselt, kõigepealt vaatamata tolliliidule, mis on olemas alates tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast, majand on siiski äh, olemas tõkked majandussuhetel Euroopa Liidu ja Türgi vahel. ja teiseks, komisjon peaks jätkama oma dialoogi Türgiga kaubanduse valdkonnas ja kasutama tõhusalt, tõhusal moel ära sega konsultatiivkomitee platvormi ja tolliliidu ühiskomiteed Türgi peab lõpetama diskrimineeriv, diskrimineeriva käit-, käitumise äh, riigihangete valdkonnas, mis, kus antakse viisteist protsenti edu Türgi pakkujatele. vabakaubanduslepingud kolmandate riikidega on samuti väga tähtsad, eriti nende riikidega, kellel Türgil siiani ei ole selliseid lepinguid ja äh, komisjon ja nõukogu peaksid jätkama äh, Türgi äh, integratsiooni toetamist ja see, seda läbi erinevate valdkondade mõjuhinnangute. investeeringute valdkond kujutab endast tõsist oh, probleemi ja Türgi ja Türgi peab tõhusalt Äh, äh, kohaldama seadusi eriti intellektuaalomandi õiguste äh, valdkonnas. Türgi on väga mõjuvõimas Vahemere, Kaukasuse ja Musta mere piirkonnas, need on uued turud ja uued võimalused ja nende piirkondade Euroopa Liidu vahel tuleks majandussuhteid tihendada edasi tööturg ja paralleelsektorites, paralleelsektoritega seonduv on sellised vä-, väljakutsed Türgi jaoks, kus on tal ka vaja vastavaid meetmeid rakendada. nõukogu ja komisjon peaksid ümber vaatama ka viisadega seonduvad küsimused, mis on takistuseks Türgi ärimeeste liikumistele, liikumisele, liikumisele ja veokijuhtide äh, liikuvusele. ma äh, pakkusin välja kaks muudatusettepanekut, mis tuginevad uutele statistilite, statistilistele andmetele ja tegin ühe ähm, märkuse või kommentaari ka konstitutsioonilise reformi kohta, mis äh, toetab äh, demokraatliku protsessi Türgis. kallid kolleegid, ma loodan, et täiskogul aset leidev arutelu näitab üles, annab tunnistust sellest konstruktiivsest atmosfäärist, mis, mis valitseb siin selles kojas. volinikide koht, palun. härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma sooviksin tänada härra Kasakit selle tasakaalustatud äh, raporti eest, mis puudutab äh, kaubandussuhteid äh, Türgiga. ma tahaksin tänada ka vastava komisjoni liikmeid äh, nende panuse eest sellesse raportisse. see raport puudutab põhiliselt Euroopa Liidu, Türgi tolliliitu, seal räägitakse teetranspordist, viisadest ja nendest teemadest ma ei tahaks nii üksikasjaliselt rääkida. ma tahaksin meenutada seda, et Türgi on väga oluline majandus Mm. ning äh, äh, poliitiline partner Euroopa Liidule, see on seitsmes kaubanduspartner Euroopa Liidu jaoks ja Euroopa Liit on põhiliseks kaubanduspartneriks Türgile ja lisaks sellele on Euroopa Liidul tolliliit Türgiga ning ta on ka kandidaatriigiks Euroopa Liidule, mis äh, tähendab seda, et tegemist on täiesti unikaalse suhtega Euroopa Liiduga nagu siin on välja toodud, tolliliit on olnud väga oluline kahepoolse kaubanduse arendamisel, kuid endiselt on õhus terve rida raskusi ja paljud neist on põhjustatud just Türgi poolt, et nad ei täida kõiki tolliliidu nõudeid ja sellega on üleval ka mitmeid kaubandusalaseid küsimusi kuid Euroopa Liit on samas täielikult tolliliidu nõude, liit, liidu nõudeid täitnud. me esitasime Türgile taotluse sõlmida lisaleppe, mis puudutaks näiteks avalikke hankeid, kuid seda pole Türgi aktsepteerinud. komisjon on valmis astuma järgmisi samme selleks, et parandada kahepoolseid suhteid Türgiga ja neid edasi arendada, kuid edasised edusammud äh, äh, sõltuvad siiski Türgi võimudest. tehnilisel tasandil on tehtud väga palju tööd ära selleks, et äh, anda enam informatsiooni Türgi partneritele, partnerile läbirääkimistes teiste partneritega ja samuti on Türgi võetud mõjuhinnangu alla seoses tolliliidu alaste suhetega me oleme oma vabakaubanduslepingu partnereid äh, informeerinud äh, tolliliidu nõuetest äh, ja täitmata nõuetest Türgiga ja need on kõik sisse võetud ka vastavasse lepingusse, kas siis deklaratsiooni, deklaratsiooni või siis lisaavaldusena see olukord on muidugi kahetsusväärne, kuid kindlasti ma jätkan oma tööd selleks, et tagada Euroopa Liidu, Türgi tolliliidu toimimine. meil on teatud vastupalu, vastupanu näha ning ka tahte puudumist Türgi poolt selleks, et rakendada neid tolliliidu nõudeid. Nad ei ole kooskõlas kõikide tolliliidu nõuetega ja loodan, et Türgi siiski lähitulevikus otsustab ette võtta need positiivsed vajalikud sammud ning et meil on võimalik äh, lisalepingud sõlmida õige peatselt selleks, et parandada majandussuhteid ning äh, kahepoolseid kaubandussuhteid. ma isiklikult olen väga pühendunud sellele eesmärgile, et tõepoolest seda, neid suhteid parandada Türgi väliskaubanduse minister äh, võttis minuga telefoniga sel suvel ühendust ja järgnevatel kuudel Ankaras on need äh, kokku lepitud ka meie kohtumine, võtsin selle kutse hea meelega vastu ja loodan, et meil on võimalik see küsimus kiiresti ja jätkusuutlikult lahendada. aitäh tähelepanu eest! We... aitäh volinikule ja nüüd äh, sõna fraktsioonidele nüüd äh, sõna Kunsut äh, Roovoldile äh, EPP nimel, palun. suur tänu, härra president. härra volinik, kallid kolleegid. komisjon näeb Türgis väga tähtsat kaubanduspartnerit ja kuigi Türgi kaubandussuhted on mitmekesisemaks muutunud viimasel ajal, sellegipoolest oleme me tähtsaimaks kaubanduspartneriks Türgi jaoks. Türgit, kokkuleppes kutsutakse eh, Türgit üles vähendama tollimakse, mis on kehtestatud põllumajandustoodetele ja likvideerima tõkked teatud kaupade liikumise teelt bürokraatia vähendamine äh, mõjuks samuti positiivselt äh, kaubandussuhetele. Türgi on omalt poolt äh, olukorda üritanud parandada, härra volinik rääkis sellest, aga samas äh, kui me äh, saaksime kindlad olla selles, et järgitakse intellektuaalomandi õiguste kaitsega seonduvat, siis lihtsustuks ka investeeringute äh, tulek Türgisse. ja on veel äh, tõkkeid kaupade vaba liikumise teel ja kui me räägime Türgist siin selles parlamendis ja see puudutab ka rahvusvahel, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, siis toon muutub suhteliselt kirglikuks ja sellepärast tahaksin ma eriti südamest tänada raportööri, kellel õnnestus väga targalt oma tööd teha, kaasates kõigi teiste äh, poliitiliste fraktsioonide esindajad selleks, et jõuda välja sellise tekstini, kus on kajastatud äh, meie, meie kõigi seisukohad ja arvamused ja nüüd äh, proua Baltsani äh, sotsiaaldemokraatide nimel. E suur tänu, härra president, Euroopa Liidul ja Türgil on äh, väga ulatuslikud kaubandussuhted. tolliliit on võimaldanud kaubavahetuse mahtu Euroopa Liidu ja Türgi vahel suurendada. sada miljardit eurot aastas on kaubavahetuse maht praegusel hetkel. Türgi geopoliitiline asukoht tingib selle, et Türgi on väga tähtsaks lüliks Euroopa Liidu Vahemere piirkonna, Lähis-Ida, Aasia, Musta mere ja Kaukaasia piirkondade vahel. et Türgi on sellise demograafilise arenguga äh, riik, äh, mille demograafiline areng on natuke teistsugune kui millega meie oleme harjunud, et tegemist on väga mitmetahulise eh, riigiga, et tegemist on sellise riigiga, kelle, kelle potentsiaal meie jaoks on väga eh, tähtis ja suur ja me ei tohiks eh, alahinnata seda potentsiaali ja see potentsiaal peab leidma väljundi konkreetsetes ja tulusates äh, investeeringutes. aga Türgi on oma pilgu suunanud ka Venemaa, Aafrika ja Lähis-Ida äh, poole. tolliliitu ei kohaldada, kohaldata siiani riigihangete ja teenuste osas ja samuti on veel ulatuslikud tõkked äh, rahvusvahelise kaubanduse teel ja see on põhjus, mispärast me peaksime likvideerima takistused selle teelt, et kogu seda potentsiaali ellu rakendada ja tegemist on sellise teemaga, mille osas me peaksime tõhustama oma tööd energeetika, infrastruktuuride, transpordi valdkonnas ja kõige selle kontekstis on antud raport väga tähtis ja ma tahaksin tänada härra raportööri kogu selle töö eest, mis ta on ära teinud. suur tänu, proua Baltsaani, härra Rinaldi, kaks minutit, palun suur tänu, president, kallid kolleegid, härra volinik. ma olen väga rahul Kasaki raportiga. selle raporti näol on tegemist meil väga tähtsa instrumendiga, mis aitab meil edendada meie suhteid Türgiga ja kaubandussuhted. siin räägiti Türgi tähtsast geopoliitilisest asukohast, et ta on omamoodi lüliks kesk- Kesk-Aas, Musta mere Euroopa Liidu vahel. ja äh, Türgi näol on tegemist sellise riigiga tõesti, mis on kiirelt liikunud Euroopa suunas. ja see idee ongi selle raporti äh, keskmes, aga samas me peame tasakaalustama suhted äh, ka Armeeniaga, Küprosega, millest räägitakse ka Kasaki raportis. tähtis roll on tolliliidul, ei tohi unustada seda, et, et Türgi okupeerib veel osa Küprosest ja mm, väga tähtsad on võltsingutega seonduv valdkond, intellektuaalomandi õiguste kaitse, räägiti tolliliidu e-, ellurakendamisest, teenustest ja riigihangetest Vahemere piirkond muutub, aga me soovime muuta seda Vahemere piirkonda koostöös ja koos Türgiga ja vastavalt rahvusvahelisele valuutafondile kahe tuhande kahekümnendaks aastaks leiavad selle aset ulatuslikud äh, muudatused. Äh, üks minut, proua Franziska Keller Roheliste nimel, palun like. aitäh, ka mina soovin kõigepealt raportööri õnnitleda suurepärase raporti nimel ja öelda, et see raport näitab meile, kui oluline kaubanduspartner on Türgi Euroopa Liidule ja vastupidi ning kui tähtis on tolliliit Türgiga. meil on mitmeid lahendamata probleeme, neid peavad lahendama nii Euroopa Liit kui Türgi, näiteks Türgi peab kindlasti tugevdama töötajate õigusi ja mitte ainult neid, kuid ka meie Euroopa Liidus peame lahendama oma probleeme. üks neist on viisasüsteemi lihtsustamine, sest viisasüsteemi tuleks liberaliseerida mitte ainult veokijuhile ja ettevõtjale, vaid ka näiteks üliõpilastele ja me peame tugevdama koostööd nii riikide kui inimeste vahel. mis puudutab vabakaubanduslepinguid, siis peab Türgi olema läbirääkimiste laua taga alati kohal, sest vabakaubanduslepingud puudutavad Türgit. ja meie suhted Türgiga peaksid ennekõike põhinema õiglusel, mis tähendaks seda, et me täidame äh, oma antud lubadusi ning äh, võtame Türgi Euroopa Liidu liikmeks niipea, kui nad suudavad täita kõiki Kopenhaageni kriteeriumeid. tänan. suur aitäh, kuue nimel härra Triantafilides. suur tänu, härra president. Äh, põhiseaduslik reform Türgis kujutab endast ainult väikest sammu edasi Äh, ametiühinguvabaduste valdkonnas näiteks on vä-, veel väga pikk tee käia ja väga palju teha. kurdide küsimus ja ka selles osas oleks olnud võimalik tunduvalt rohkem ära te-, ära teha. väga kahju on sellest, et ei viidud sisse ametiühingu õiguse kollektiivlepinguga seonduvad õigused ja kahju on, et ei ole vastu võetud teatud õigusi eh, või lepinguid, mida soovitas Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. meie sõnum on see, et fakultatiivne ei saa olla nende kohustuste eh, täitmine, mis eh, tulenevad Türgi poolt allakirjastatud lisaprotokollist. ja läbirääkimiste jätkamisel peaks kõike seda arvesse võtma. me ootame igal juhul Türgilt seda, et toetakse president Kristofese ettepanekut, mis, mis puudutab Famagustat ja väga tähtis oleks seda, et Küprosel kaks kogukonda omavahel äh, läheneksid. nüüd EFT nimel äh, Dartmouthi krahv. tegemist on äh, äh kuuenda äh, äh, ku-, suuruse kuuenda majandusega maailmas ja äh, kui me vaatame selle riigi pindala, siis me näeme ainult kolm koma viis protsenti sellest, ehk siis eh, vähem kui kümme tuhat eh, ruutmiili on eh, kasutusel ja võib öelda, et väga raske on seda riiki näha kui euroopalikku riiki ja see on väga ebatavaline, ainult Monaco ning Andorra on teised sellised riigid, kellega on mingeid selliseid suhteid ja tolliliidu olemasolu muudab Türgi liikmelisus Euroopa Liidus täielikuks poliitiliseks liidus ja sellel on ka kaugele ulatuvad mõjud, mida me siin sugugi ei soovi. ja sellest me kindlasti räägime Euroopas veel kaua. nüüd proua Stassen, äh, poolteist minutit. aitäh, president meil on siin ees praegu raport, mis puudutab kaubandus-majandussuhteid Türgiga. ja üheksakümne kuuendast aastast tolliliidu loomisest alates on äh, vabakaubandus Türgiga äh, paranenud ja see on tõepoolest äh, positiivne samm ja vabakaubandus puudutab kõiki, nii Euroopa Liidu riike kui ka Türgit. samal ajal on selge see, et koostöö Türgiga peaks piirnema just kaubandussuhetega, meie oleme selle vastu, et integreerida tugevamalt Türgit Euroopa Liitu. Euroopa Liidul võivad olla kaubandussuhted riikidega kogu maailmast, Jaapani, USA-ga, Iisraeliga, see ei tähenda seda, et need riigid peaksid saama Euroopa Liidu liikmeks. Türgi ei saa olla äh, justkui äh, see tolliliit ei saa olla justkui pääsuks Euroopa Liidu liikmelisusele. ja seetõttu integratsioon Euroopa Liitu, see on meile täiesti vastuvõetamatu. nüüd äh, proua Omen Ruiter. Äh, president, äh, Türgi raportöörina Euroopa Parlamendis tahaksin pöörduda selle raporti autori poole ning õnnitleda selle raporti hea kvaliteedi puhul teda. Türgi on teinud päris äh, suuri edusamme äh, ning tolliliitul on äh, siin olnud väga oluline roll mängida, kuid samas, nagu ütles komisjon, ei ole see tolliliit lõpule jõudnud või sugugi mitte täiuslik, siin on mitmeid väljakutseid endiselt veel õhus siin on mitmeid tehnilisi tõkkeid, bürokraatia, ja need on need takistused, mille me peaksime kiiresti äh, ületama, nii et äh, me peame kindlasti enam ühtlustama neid nõudeid, kui me soovime edusamme saavutada. samuti võltsimise vastane võitlus on väga oluline. Euroopa Liidu mitmed kaubamärgid on väga palju kannatanud just võltsimise all, mitte ainult riide, brändid, vaid näiteks ka mänguasjad, mille puhul võltsimine tekitab väga suuri probleeme mitte ainult Euroopa Liidu kodanikele, vaid ka türklastele endile. siin äh, on äh, räägitud ka põhiseaduse muutustest ja äh, sellest, mis puudutab ametiühingute õigusi, see on kindlasti tervitatav energeetika vallas on meil siin äh, ühised huvid mängus ja ühi-, ka ühised äh, probleemid, mille me peame lahendama. viisade küsimuses äh, kuulen, et inimesed tihtipeale ütlevad, et neid koheldakse Türgis teistmoodi või erinevalt ja tahaksin tähelepanu just sellele juhtuda, juhtidagi. ja Türgi jaoks on endiselt väga oluliseks teemaks lisaprotokolli rakendamine assotsiatsioonilepingust. kui see ratifitseeritakse, siis äh, kõrvaldataks ka väga suur osa takistustest edasiste kaubandussuhete paranemisel Türgiga ja Türgi kindlasti saaks sellest kasu ning samuti Euroopa Liit. president, see on kindlasti väga positiivne raport äh, kõik need poliitilised küsimused ning vastused peaksid peegelduma äh, sellest raportist, mida me praegu käsitleme Välisasjade komisjonis. nüüd härra Arif, palun. austatud härra president, härra volinik, kallid kolleegid lubage, et ma kõigepealt teeksin üldise märkuse selle raporti kohta, mis minu meelest äh, kujutab äh, meie suhteid Euroopa Liidu ja Äh, Türgi vahel, ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre, et meie, äh, läbi meie muudatusettepanekud ja mis on esitatud ja mis, millega Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon nõustus või mitte, et need ületavad laialt meie, äh, ulatuslikult meie äh, majandussuhete piirid. et tü-, kas Türgi on mingisugune kolmas riik, kellega me peaksime majandussuhteid arendama või on Türgi kandidaatriik ja sellega seonduvad erilised kohustused äh, kõigi osapoolte jaoks? jah, raske on praegusel hetkel öelda, et kas see raport kajastab äh, meie praeguste suhete äh, reaalset olukorda ja see sõltub seda, et mi-, kust poole pealt meie seda vaatame, kas li, eh, liitumise seisukohast või eh, lihtsa partnerluse seisukohast. aga me peame väga tähelepanelikult suhtuma nendesse signaalidesse, mis me välja saadame, et nad ei oleksid va mitte vasturääkivad. ja partnerlus, see eeldab otsekohesust, aga ka usaldust. otsekohesust sellepärast, et Türgil on veel suuri jõupingutusi teha selleks, et järgida kõigile oma, omale võetud kohustusi, aga usaldus, usaldust äh, ka meie poolt ja seda läbi positiivsete signaalide ja Türgi on alustanud oma põhi, põhiseaduse eh, läbivaatamist, nad üritavad oma seadusi eh, vastavusse viia meie kriteeriumidega. tee, mis on vaja läbi käia, on veel pikk ja suuri jõupingutusi on vaja teha, aga katsuge vältida seda, et me veel täiendavaid tõkkeid nende, nende teele öö, eh, tekitaksime. sinise kaardi küsimus kas te olete nõus, härra Arif, sellele lisaküsimusele vastama? jah, kas äh, kõneleja on mõelnud sellele, et äh, see reformitud põhiseadus, millest te siin räägite, on kaasa toonud äh, ka kohtuvõimu sõltumatuse alanemise ja kui nii, siis kas te kiidate selle heaks? see on äärmiselt selge küsimus, kas soovite vastata, härra Arif? Euh, ma vaat reformides alati just positiivset et reformid, mis on alati äh, keerulised, armee osakaal on väiksem, demokraatia on, on rohkem, see on see signaal, mis on Euroopa Liidule, äh, on saadetud. alati võib ette heita seda, et asjad ei ole, äh, kõik ei ole ära tehtud, aga üks samm, see on ka samm. ma ei ole pessimist aga üles on näidatud tahet, tahet liituda ja ma just rõhutasin just seda. nüüd proua Jäätemägi. haluan onnitella lugupeetud president, soovin tänada ja õnnitleda raportööri. tegemist on suurepärase tööga ja erinevalt eelmisest kõnelejast, härra Arifist, ei ole mina seisukohal, et meil on kindlasti tarvis lahendada kõik äh, asjad, mis üldse on olemas, sest praegu me räägime kaubandusest. üks äh, probleem, mis siin parlamendis on, ongi see, et iga kord, kui keegi kirjutab raporti, hakatakse rääkima kõigest ja ükskõik millest ja lõppkokkuvõttes ei räägita millestki eriti põhjalikult. hea, et äh, selle raporti puhul on valitud mõistlik lähenemisviis ja konkreetne teema üheksakümne kuuendal aastal loodi tolliliit Euroopa Liidu ja Türgi vahel ning see tõi Türgi lähemale Euroopa turgudele. Euroopa, äh, vabandust, ähm, Türgi on äh, väga tähtis kaubanduspartner nii Euroopa Liidule tervikuna kui kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele. kuid kahjuks äh, on tolliliidul omi puudusi, neid on mitmeid. kõigepealt Türgi võimud Türgi võimud nõuavad pidevalt erinevaid lubasid ja litsentse, mis on vastuolus tolliliidu toimimise põhimõtetega. seda teevad ka Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid me peame ühiselt püüdma neid tõkkeid kõrvaldada. raportöör rääkis ka võltsitud toodetest ja nende puhul on samuti vaja probleemid lahendada. lisaks sellele on Türgis väga palju varimajandust see moodustab tegelikult erinevatel andmetel isegi kuni seitsekümmend protsenti kogu majandusest ja loomulikult see mõjutab äh, erinevaid majandussuhteid äh, ning äh, kaubandussuhteid, mis Türgil on teiste riikidega. ja Türgi peab selle probleemiga kindlasti tegelema. tolliliit peab paremini toimima kõikidel tasanditel, kuivõrd Euroopa Liit vajab Türgit ja Türgi vajab Euroopa Liitu. suur aitäh, järgmiseks proua Tsavela, üks minut suur tänu, härra president. ka mina omakorda tahaksin tänada härra Kasaki selle objektiivse raporti eest ja mul on kaks realistlikku kommentaari. esimene kommentaar puudutab paragrahvi kakskümmend kuus ja energeetikat ma arvan, et nii komisjon kui parlament alahindavad Türgi tähtsust energeetika valdkonnas. Türgi ei tooda energiat. Türgis, Türgit läbivad väga mitmed äh, tarneteed ja on veel teisigi võrke, mida võib kasutada selleks, et et tagada energiaga varustatus. kõik projektid, millest räägitakse praegu, ükskõik kas Nabucco või teised projektid, need on projektid, mis praegusel hetkel on jäänud paberile. Türgi tööstussektor on väga ulatuslik ja tal on endal ka energiat vaja. et me räägime kaubandusest, aga me ei saa kaubandust defitsiidist rääkida ajal, mil Türgi toodab tooteid, mis on Euroopa Liidus toodetud toodete võltsingud, see on tõeliselt õitsev tööstusharu. et kui te jalutate kauplustes turgul, siis te näete väga paljude Euroopa toodete koopiaid ja samas on seal ka selliseid äh, koopiaid, võltstooteid, mis on ka ida poolt sisse toodud, kui me seda probleemi ei lahenda, me ei saa edasi liikuda. aitäh, järgmiseks härra Papastamkos, poolteist minutit, palun. me teame, kuivõrd tähtsad on Euroopa Liidu ja Türgi kaubandussuhted. rahvapartei seisukoht selles osas on vastutustundeline ja Rahvapartei aitas kaasa sellele, et selle raporti tekst oleks tasakaalustatud. me kutsume Türgit üles koheselt täitma kõiki neid kohustusi, mis tulenevad assotsiatsioonilepingu lisaprotokollist. kõrvaldama igasuguse diskrimineerimise ja me tuletame Türgile meelde seda, et kui ta seda kõike ei tee, siis seda saab tunda olema ka läbirääkimiste käigus. proua Tsavela ja teised rõhutasid äh, seda, kuivõrd tähtis on Türgi äh, kui ulatuslik on Türgi roll võltsingute valdkonnas. Türgi on riigiks, kes ei suuda tõhusalt kaitsta intellektuaalomandit. Euroopa Liidu välispoliitika ja meie kaubanduspoliitika sõltub sellest. meie välispoliitika eesmärgiks on demokraatia kaitmine, kaitsmine. ÜRO inimõiguste harta kaitsmine ja selle nimel teeme me koostööd kolmandate riikidega ja ei ole võimalik kõrvale kalduda nendest põhimõtetest, mis on selgelt ja jõuliselt ära toodud Lissaboni leppes. Türgi soovib liituda Euroopa Liiduga ja Türgi peab kohanema Euroopa Liiduga. järgmiseks härra Kutas, üks minut, palun. aitäh, suur tänu, härra president Türgi on seitsmes Euroopa Liidu kaubanduspartner ja ainukene riik, kellel on tolliliit Euroopa Liiduga. nii et tegemist on priviligeeritud suhetega, kus äh, majandus- ja kaubandussuhetel on oma väga suur kaal. ja selles kontekstis mõlemad partnerid peavad omavahel koostööd tegema selleks, et oma kaubanduspoliitikat vastuusse viia, eriti mis puudutab vabakaubanduslepinguid kolmandate riikidega. tolliliitu peab tugevdama ja läbi selle, et viiakse sinna sisse konkreetsed sätted riigihangete ja teenuste osas ja et leitakse lahendus ka viisaküsimustele Türgi ärimeestele, kes soovivad Euroopa Liitu tulla suhted kahe riigi vahel peavad olema tihedamad ja Euroopa Liit peab saatma selgema signaali Türgile ja seda ka Euroopa Liidu põhiväärtuste osas. aitäh, järgmiseks saab sõna härra Paška. Türgi on üks neid riike, kes on assotsiatsioonilepingu üle pidanud läbirääkimisi juba pikka aega. Need läbirääkimised on veninud pikale selle tõttu, et nad on nii keerulised ja selle, ja need on keerulised sellepärast, et Euroopa ja Türgi traditsioonid erinevad. Türgi on Euroopast kaugel seisev, kuid Türgi ja Euroopa Liidu vaheline partnerlus võib mõlemat poolt aidata kõikides valdkondades, kus türklastel ja Euroopa Liidu elanikel on võimalik leida ühine keel ja valdkondades, mis pakuvad mõlemale poolele piisavalt huvi ning seetõttu on võimalik kindlasti luua sõbralikud suhted ja saavutada vastastikune usaldus. me peame oma Türgi sõpradega rääkima avameelselt kõigest, mis meile muret teeb, sest äh, me oleme Türgi naabrid ja äripartnerid. me peame selgitama, et juhul, kui Türgi paiskab meie turule võltsitud tooted, siis on tegemist ju vargusega, sest äh, võltsijad varastavad kaubamärgi omanikelt patendiomanikelt, teistelt intellektuaalomandi õiguste omanikelt. me peame seletama ka seda, et tolliliit ei jäta mingit äh, ruumi manööverdamiseks ja seetõttu tuleb äh, kaotada kõik äh, ebaõiglased kaubandustõkked, ometi peame me olema Türgi sõpradega kannatlikud ning neile õpetama tsiviliseeritud käitumist. aitäh! aitäh ka teile, nüüd saab sõna proua Valeša lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, ma soovin omalt poolt tänada härra Kasaki tema eesmärkide eest, mis on õilsad ning soovin teda tänada ka raporti eest, mis on suurepärane. kõige keerukamad küsimused on seotud meie suhete negatiivse aspektiga ja kõik need aspektid on raportis ka kaetud Türgi peab oma kaubandusõigust kohandama sellele, mis sobib Euroopa Liidule, näiteks äh, võltsimine, hinnamoonutused, äh, Türgi ettevõtetele ebasoodsate, äh, soodsamate tingimuste andmine, kõik see on kahjulik välisinvestoritele samuti tuleb rääkida tariifsetest ja mittetariifsetest tõketest ning äh, erinevate äh, lubade andmisega venitamisest. kõik see on vastuolus Euroopa Liidus lubatuga ja tuleb äh, kahjuks koostööle ning äh, Türgi astumisele Euroopa Liitu. ma loodan väga, et Türgi suudab oma tee edukalt lõpuni käia ning suudab rakendada euroopalikke väärtusi. aitäh, sõna saab proua Pisoto üheks minutiks. suur aitäh mis puudutab äh, majandussuhteid, siis kindlasti on Euroopa Liidul kasulik äh, omada häid äh, kaubandussuhteid riigiga, mille majandus järjest kasvab, kuid ometi on Euroopa Liit alati arvestanud ka oma kaubanduspartnerite inimõiguse, inimõiguste demokraatia alase tegevusega ning seetõttu tuleb neid asju silmas pidada ka siis, kui suhtleme Türgiga. Türgis hoogustub islam ja naisi koheldakse järjest halvemini aastal kaks tuhat üheksa tapeti koduvägivalla käigus rohkem kui viissada naist ja mõtleme nüüd ka proua Parvenesi jõhkrale mõrvale ning saamegi aru, kui kohutav on see vägivald. on selge, et me peame muretsema ka selle üle, milline, millised, millist poliitilist liidripositsiooni taotleb Türgi ja millised on tema sidemed Iraaniga. kui meil on just vaja kaubanduspoliitikat, mis hõlmab ka Türgit, siis äh, olgu see meil, kuid ärgem äh, lubagem Türgil selle varjus äh, teha midagi sellist, mis on tõeliselt kahjulik. aitäh, sõna saab proua Kostinger. lugupeetud president, aitäh! Euroopa Liidul ja Türgil on suurepärased kaubandussuhted ning muidugi peame me neid veelgi laiendama ja Euroopa Liit vajab jätkusuutlikku majanduskasvu ning lisaks sellele vajame me ka Türgit, me vajame, et seda, et Türgi jõuaks Euroopa Liidule äh, lähemale. seetõttu on ka minul seda raportit hea meel lugeda, kuigi pilt ei ole üleni roosiline. mis puudutab võltstooteid ja piraatlust, siis ma arvan, et me peaksime siinkohal käsitlema ka ravimeid ja riigihanke küsimust, sest need on samuti kriitilise tähtsusega. aga kui me vaatame eraldi tolliliitu, siis need protektsionistlikud meetmed, mida Türgi on võtnud eriti seoses põllumajandustoodetega, lähevad vastuollu tolliliidu loomispõhimõttega. tolli põllumajandus moodustab kuuskümmend protsenti Türgi majandusest ning seetõttu on ähm, Türgi talupojad, talunikud muidugi väga mures äh, oma toodangu eest äh, saadava hinna üle, kuid me ei tohi türklasi kohelda paremini kui Euroopa Liidu kodanikke, kellest samuti paljud on äh, talunikud. Euroopa Liidu talupidamistooted on väga kõrge kvaliteediga ja me peame selle selgelt välja ütlema ning äh, türklased ei tohi nõuda ebasoodsaid äh, eeliseid. aitäh, sõna on palunud proua Jaslovetska, kes on vaba mikrofoni all äh, esimene sõnavõtja. suur aitäh, daamid ja härrad. meil on Türgiga juba viiskümmend aastat küllaltki püsivad suhted ning nende viiekümne aasta sisse on mahtunud mitmeid edulugusid ja mitmeid ebaõnnestumisi. nüüd on meil juba peaaegu viisteist aastat Türgiga tolliliit ning härra Kasaki raport näitab, et tolliliitu ei ole suudetud lõplikult rakendada. põhjuseid on nii Türgi kui Euroopa Liidu poolel. Türgist on saamas väga tähtis riik, kasvava majandusega riik ja ilma selle regioonita, kus Türgi asub, oleks meil raskusi Lähis-Idaga, oleks raskusi energiaga, energiaprobleemidega ning seetõttu on ka meie huvides selle koostöö alalhoidmine. Ankara on meile tähtis partner. kui me ei pööra piisavat tähelepanu kaubandussuhetele Türgiga, siis võib-olla ühel heal päeval lakkab Türgi olemast meile tähtis partner, nii kaotasime me näiteks Aafrika Türgi suhtumine on tegelikult muutunud leigeks, väga paljud türklased ei ole enam huvitatud Euroopa Liiduga liitumisest ning seetõttu võib tolliliidu täielik rakendamine olla tähtis tööriist just Euroopale, et me suudaksime oma suhteid tugevdada, aitäh. nüüd härra Pasku. E härra president, Euroopa Liidu kaubandussuhted Türgiga, neil on ka poliitiline tähendus kuid hoolimata sellest on Euroopa Liidul üha raskem äh, mitte jätta muljet, et ta mängib äh, äh, kassi-hiire mängu Türgiga. pidevalt lüüakse pall Türgi väravasse ja sellega muudavad need suhted ka keerulisemaks türgid on viimastel andmetel üha rahulolematumad Euroopa Liiduga ja hoolimata sellest, et Euroopa Liit on äh, kõige olulisem kaubanduspartner Türgile, on ka Hiina ning ähm, Venemaa muutumas äh, üha olulisemaks äh, kaubanduses Türgiga me ei tohiks kindlasti edasi lükata seda, et me lõpuks otsustame, kas Euroopa, Euroopa Liit on Türgi raport nõus vastu võtma või mitte. aitäh, nüüd härra Rossi. Non possiamo certo essere favorevoli a un provvedimento che libera me ei saa kindlasti pooldada meedet, mis liberaliseeriks veelgi enam äh, kaubandust Türgiga, eriti just põllumajanduse vallas, kuna tööhõivekulud on palju madalamad Türgis kui meil siin Euroopa Liidus ja tegemist oleks siis ebaausa konkurentsiga. ja sellega me ju soodustame ka Türgi liitumist Euroopa Liiduga, see on veel teine viga, mida me teeme me leiame, et poliitilised ning haldussüsteemid on liialt erinevad ja muidugi peab siin rääkima ka usuvabaduse küsimustest. kristlasena Türgis elades äh, on äh, väga keeruline, ähm, sallimatus teiste usundite vastu on isegi pealinnas väga levinud ja me ei saa kindlasti jätta ka ebasoodsamasse olukorda enda ettevõtteid, andes justkui kingitusi Türgi ettevõtjatele. järgmine kõneleja. kui meie siin parlamendis räägime suhete parandamisest Türgiga ning tolliliidust, siis muidugi see kõik on osa eh, sellest, et eh, Türgit lähendatakse Euroopa Liiduga Äh, see tähendab seda, et äh, läheneb äh, võimalus Türgi Euroopa Liidu liikmelisusest, kuid meil võiks olla see priviligeeritud partnerlus alternatiiviks Euroopa Liidu liikmelisusele. juba praegu naudib Türgi sellist priviligeeritud partnerlust mitte ainult tolliliidu näol, vaid selle, sellise privileegi peaks välja teenima ka poliitiliste väärtuste toetamisel, näiteks Armeenia genotsiidi tunnistamine. Türgi samuti ei soovi lahendada Küprose küsimust ja seetõttu kaubandussuhete lihtsustamine kindlasti ei aita Euroopa, euroopalikumaks muuta Türgit, kuid nüüd äh, proua Pasescu. härra president, kõigepealt ma tahaksin tervitada kaheteistkümnenda septembri põhiseaduse reformi positiivset tulemust. see näitab, annab tõe, tõestust sellest, et Türgi rahvas peab tähtsaks demokraatiat. selle raport, see raport kinnitab vajadust harmoneerida Euroopa Liidu ja Türgi kaubanduspoliitika. meetmete rakendamine selleks, et kõrvaldada tõkked tolliliidu teelt, toetavad Türgi Türgi teed. sellel riigil on erakordne potentsiaal ja seda on ta tõestanud ka majanduskriisi tingimustes. ja järgmiste aastate majanduskasvu öö, prognoosid on seitse protsenti. viimasel aas-, viimastel aastatel on Türgi näidanud üles positiivseid suundumusi oma arengutes, kaubandussuhted, kaubandusmaht aastas on see üle seitsme miljardi dollari ja väga tähtis on ka äh, projekt Nabucco Türgiga oh.. proua Papadopoulou, austatud härra president Türgi on kasu saanud tolliliidust, mis on olemas juba väga pikka aega ja selleks, et see tolliliit toimiks, on vaja lahendada terve rida küsimusi kõigepealt, et Türgi peab vähendama bürokraatiat, võitlema võltsingute vastu, parandama olukorda ametiühingu õiguste osas tegema jõupingutusi selles osas, mis puudutab naiste tööd ja eriti Türgi peab täitma assotsiatsiooni leppe lisaprotokolli. Türgi peab lõpule viima agi kommunoteeri äh, harmoneerimise, ametiühingu õiguste ja kollektiivlepingute osas. Of... ja viimane vaba mikrofoni kõneleja, härra Komaltsakos, palun suur tänu, härra president. ka mina omakorda tahaksin tänada härra Kasaki selle suurepärase töö eest. tõsi see on, et Euroopa Liidu ja Türgi kaubandussuhted on väga tähtis ja me peame omistama neile ka öö, vastavat tähelepanu aga samas ei tähenda seda, et me ei peaks välja tooma punkte, mis, kus on veel võimalik olukorda parandada. ma tooksin nendest välja kaks arutelu sellel teemal, kas Türgi on Euroopa eh, riik või mitte. meie soovime, et kunagi Türgi oleks Euroopa pereliige, mis puudutab piraattooteid, võltsikuid ja intellektuaalse omandi õiguste eiramist, siis selles osas on praegusel hetkel Türgi rohkem Aasia riik kui Euroopa riik. teiseks ma tahaksin rääkida tolliliidust. tolliliit on integratsiooni keskmes. ei ole vastuvõetav see, et kandidaatriik ei ole täies mahus ellu viinud tolliliitu ja et on olemas veel liikmes, liikmesriiki, kellega Türgi ei ole tolliliitu ellu viinud ja äh, selleks on Küpros. volinik, kaks minutit, palun. Äh, aitäh, härra president sõnavõttudest on selge, et siin on päris laiapõhjaline konsensus selles küsimuses. ütleksin paar sõna ka enda poolt. Need probleemid, mis puudutavad Türgit ja tema vabakaubanduslepingute sõlmimist, eriti viisaküsimused ning intellektuaalomandi õigustest kinnipidamine, intellektuaalomandi õigused, võltsitud tooteid, viisad, neid mainiti nii tihti selles debatis. ka meile komisjonis valmistavad need küsimused väga suurt muret. kaks aastat oleme seda küsimust järjest esitanud Türgile ja lõpuks on Türgi pool nõustunud koostama töö, kokku kutsuma töörühma selleks, et intellektuaalomandi küsimusi arutada ja loodame siis et see töörühm aitab edusamme nendes küsimustes ka teha. teiseks, probleemid, mis on Tül-, Türgil vabakaubanduslepingute sõlmimisega. Türgi on aastaid öelnud, et neil on raskusi mõned eh, Euroopa Liidu FTA partneritega ja tegelikult samas see praktiliste raskuste osakaal on äh, väga väike ja pole komisjonil esitatud äh, ka vastavaid äh, andmeid negatiivsete mõjude kohta Türgi majandusele, lisaks sellele peaks välja toodama ka seda, et komisjon on täielikult tolliliidu lepingutest kinni pidanud ja oleme läinud isegi kaugemale enda kohustustest, aidates Türgit äh, FTA läbirääkimiste algatamisel partneritega. me oleme valmis edaspidigi Türgit selles küsimuses aitama ja Türgi valitsusjuhid kindlasti on kutsutud ka komisjoni läbirääkimistele kolmandate riikidega FTA küsimuses. viisaküsimused Äh, neid küsimusi ei hõlma tolliliit, komisjon äh, praegu on kaalumas, äh, kuidas lihtsustada liikuvust inimeste vahel Türgi ning Euroopa Liidu vahel, eriti just SWIFT küsimuse lahendamisega ja uue viisakoodeksi vastuvõtmisega, mis aitaks parendada tingimusi viisataotlejatele Türgis. komisjon on valmis algatama dialoogi, mis tooks enda kaasa suurema mobiilsuse niipea, kui parlament ning nõukogu on andnud rohelise tule sellega edasiminemiseks. suur tänu. suur tänu ja nüüd on sõna raportööri härra Kasak, teil on kaks minutit. suur tänu, härra president. ma tahaksin tänada kõiki kolleege tahaksin tänada ka härra volinikku, teie kõhti. tänaksin kõiki nende väga positiivsete kommentaaride ja kasulike märkuste eest selle raporti kohta, mis puudutab kaubandussuhteid Türgiga ja ma arvan, et sellest arutelust me võime teha järelduse, et suhted Euroopa Liidu ja Türgi äh, vahel kaubandus- ja majandusvaldkonnas on väga, väga tähtsad. ma arvan, et küsimused, mille esitasid äh, mõningad kolleegid, et kas need küsimused on seotud Türgi võimaliku liitumisega Euroopa Liiduga, selles osas minu seisukoht on järgmine, mida rohkem kaubandussuhted sügavuti arenevad, seda positiivsemalt ja paremini edenevad ka need läbirääkimised. muidugi Euroopa Liidul ja Türgil on veel väga palju ära teha selleks, et et öö, äh, oleks täies mahus rakendatud Euroopa Liidu öö, äh, poolt seatud kriteeriumid, aga ma arvan, et meie suhtumine peaks olema mõlemalt poolt objektiivne ja aus. ma tahaksin veel kord tänada kõiki, kes osalesid selles arutelus. ma olen seisukohal, et kõik probleemid, mida täna mainiti, neid probleeme komisjon äh, kindlasti uurib sügavuti ja tänu mehhanismidele, mis on tänu Tolliliidule olemas, leiavad kõik lahenduseta küsimused positiivse lahenduse ja kiire lahenduse. suur tänu veel kord! suur tänu, arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset homme keskpäeval. kallid kolleegid, vastavalt päevakorrale tuleb arut-,